Alex, dear friends. kallid kolleegid, kallid sõbrad, kallid sõbrad liikmesriikide parlamentidest, hakkame nüüd hooga pihta. mul on väga suur rõõm tervitada teid siin sellel arvamuste vahetuse voorul, mis on väga ajakohane, väga tähtis, sellepärast et lapsed on rändekriisi kõige haavatavam rahvarühm ja kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti inimestest mõnedes piirkondades on alaealised ja Euroopa peaks laste jaoks tähendama turvalist äh, paika. seetõttu on väga ajakohane rääkida laste õigustest ja homme täiskogu äh, räägime me samuti Euroopa Parlamendis kadunud lastest Euroopas ning oleme pärast Europoli häirekella eelmisel aastal ja pärast põhiõiguste äh, ameti äh, olulisi raporteid oleme keskendunud väga palju sellele tragöödiale, et eurooplasse kaovad lapsed ning me ei suuda neid piisavalt kaitsta. nagu teate, oleme siia tulnud sellepärast kokku, et vaatame üle varjupaigapaketti Euroopa Parlamendis, vaatame üle direktiivi, ähm, menetlusi ja tingimusi, Eurotaki, Dublini süsteemi, vastuvõtudirektiivi ning me peame oma jõud ühendama liikmesriikide parlamentidega, see on meie ühine vastutus ning ootame, mida teil on selle kohta öelda. minuga koos on siin suurepärased äh, eksperdid, äh, Vincenzo Bianco, Catania linnapea, äh, Sitsiilia, nagu me kõik teame, on rändekriisi esirindeks, eesliiniks ja tema aitab meil täna valgustada saatjate la-, saatjate alaealiste teemat. me avaldame teile tunnustust teie tegevuse eest ning äh, teie tegevuse eest laste päästmisel Vahemerel. kohal on ka Martina Erb-Klüünemann kes räägib meile täna rohkem Saksa lähenemisviisist saatjate alaealiste problemaatikale. Saksamaa on koos Rootsiga see riik, kes on vastu võtnud kõige rohkem saatjate alaealisi ning lapsi Euroopas. lisaks sellele on meie ees eh, nüüd härra Verstegen, ma kardan, et ma võin valesti teie nime hääldada, ehk annate siiski andeks. Teie olete Niidose fondi äh, tegevjuht ning äh, räägite natukene siis äh, lisaks teie enda riigi teemale ka eestkoostöö teemast üldisemalt ning meie ees on ka Omid Mahmoodi, kes tuleb Ensam Commandes Förbundist Malmöst, Rootsist. Teie olete ise äh, Afganistanist, käisime teil külas äh, kodanikuvabaduste komisjoni äh, äh delegatsiooniga ning äh, meile avaldas muljet tõesti see, mida te teete selleks, et lõimida saatjata lapsi, saatjata alaealised ühiskonda ning äh, kanda hoolt selle eest, et need ei ole ühiskonnale koormaks, vaid vastupidi, ühiskonna rikkuseks, kui võetakse õigeid meetmeid nende lõimimiseks ja tervitan siin ka meie, meie kaasjuhtijaid, Jean Lambertit, Natalja Kriisbecki, Katarina Kintšekit ja teisi, kes laste õiguste töörühmas kannavad hoolt selle eest, et laste parimad huvid on alati meie tähelepanu keskes, keskmes, sellepärast et laps on alati ennekõike laps, ükskõik mis on tema staatus muidu ja Euroopa Parlamendis ja me teeme rändevallas selle teema kallal palju tööd. praktiline informatsioon. kui me oleme jõudnud äh, oma esinejatega, suurepäraste esinejatega ühele poole, on võimalik äh, meil arutelus osaleda. liikmesriikide parlamentide liikmetel paluksin äh, ta täita taotlusvorm, et registreerida öö, oma sõnasoov sekretäriaat on need paberid seal teile laiali jaganud ning Euroopa Parlamendi kolleegidele kehtib tavapärane süsteem, tõstke lihtsalt käsi ning saate sõna ja kõneaeg on kaks minutit, registreerimine algab nüüd sellest ja sõnasoovijatele anname sõna selles järjekorras, kuidas taotlused sisse tulevad. ja nüüd siis palun Vincenzo Bianco. suur tänu, lugupeetud juhataja. mina olen, nagu ütlesite, Catania linnapea ning ka regioonide komitee euro komitee Itaalia delegatsiooni juht ning seetõttu olen varemgi osalenud sellistes aruteludes, olen ka regioonide komitees olnud arvamuse koostajaks erinevate arvamuste puhul Euroopa Komisjoni varjupaigapaketi eh, ning rahvusvahelise kaitse teemaga seoses. see Euroopa Komisjoni ettepanek püüab püüdleb suurema ühtlustamise poole erinevate õigusaktide vahel, erinevate õigussüsteemide vahel, mis meil Euroopas jõus on, erinevad abi andmise menetlused on, erinevad nõuete kogumid. mina olen Sitsiilias suure linna linnapea ja viimase paari aasta jooksul oleme olnud kindlasti rändekriisi eesliiniks ning oleme andnud endast parima selleks, et sisserändajad merel päästa ning pakkuda neile rahvusvahelist kaitset. Itaalia rannikuvalve, aga ka paljude teiste Euroopa riikide laevad ja ka mitte Euroopa Liidu liikmesriikide laevad on meid aidanud nendes pingutustes. ma arvan, et me kõik oleme päri sellega, et meie kohustuseks, möödapääsmatuks kohustuseks on päästa iga, kõik inimelud, mis on sattunud ohtu, olgu tegemist siis täiskasvanu või lapsega. paljud elud on hukkunud, aga meil on õnnestunud samas väga paljusid inimesi ka päästa, nii mehi, naisi kui lapsi. ja ma arvan, et me kõik oleme päri sellega, et rahvusvaheline humanitaarõigus on meie humanitaarsete põhimõtete äh, lahutamatu osa. oleme pakkunud vastuvõttu äh, väga paljudele meeleheitel inimestele, kes on Katania, Katanias äh, meie ukse lävele saabunud ihu üksinda. ja kui ma kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Kataniasse tagasi pöördusin ja kui minust seal linnapea sain aru, et olukord on äärmiselt erakorraline, Itaalia valitsus ning Euroopa Liit olid äh, tekkiva kriisi all äh, ägisemas ja ma pidin väga kiiresti äh, tegutsema, võtma enda käsutustele kõik spordirajatised selleks, et pakkuda mingisugustki peavarju nendele meestele, naistele ja lastele, kes tulid peamiselt Süüriast, aga ka Eritreast, Afganistanist ning teistest riikidest, Sahara-aluse Aafrika riikidest näiteks. aja jooksul Itaalia valitsus suutis paika panna mitmed poliitilised algatused ja võtta meetmeid selleks, et, et pisut seda koormat jagada eesliini linnadelt erinevatele piirkondadele. meil on umbes kaks tuhat kogukonda nüüd kes osalevad äh, selles jaotusprogrammis. tegemist on programmiga, mille abil me saame pakkuda kaitset varjupaiga taotlejatele. minu kogemustest lähtuvalt äh, tooksin siin välja mõningad asjaolud, äh, mis juhiksid tähelepanu just nimelt nendele probleemidele, mis iseloomustavad kõige rohkem alaealised. viimase paari aasta jooksul on väga paljud varjupaiga taotlejad meie randadesse jõudnud ning alaealiste osakaal on kasvanud. hiljuti täpsemalt öeldes eelmisel nädalal tuli Sitsiiliasse kaheksasada inimest, kellest üks kolmandiku tõenäoliselt on, on saatjate alaealised, tõenäoliselt sellepärast, et tegelikult mõningate inimeste puhul on väga raske kindlaks teha, kas tegemist on kuueteistaastasega või vanema inimesega, eriti siis, kui neil pole mingisuguseid dokumente kaasas. ma ei taha küll väga pikalt rääkida, aga minu isiklikust kogemusest lähtuvalt on väga oluline, et me Euroopa ühenduses ühise äh, lahenduse kallal tööd teeme, tegemist on tõesti äärmiselt erakorralise hädaolukorraga äh, ning äh, kahe aasta, viie aasta pärast peame me samuti nende teemadega tegelema, see on möödapääsmatu. seetõttu me ei saa viie ja kahe aasta pärast enam rääkida sellest kui millestki, mis meid tabas üleöö. meil peavad olema poliitilised meetmed paigas, me peame tegema majanduskoostööd ka nende riikidega, kust need sisserändajad tulevad Pole vähimatki kahtlust, et kui me oleksime rohkem investeerinud sellesse, et äh, inimestel oleks rohkem võimalusi, sissetulekuvõimalusi ja piisav elatustase, äh, siis oleks seda probleemi kergem lahendada kindlasti tuleb tegeleda ka inimestega kaubitsemise ning kuritegelike võrgustike vastase võitlusega. Katania prokuratuur on väga põhjalikult äh, Ähm, tegelenud selle teemaga ning äh, eraldanud uurimisressurssi selleks, et äh, organiseeritud kuritegevuse eestvedajad äh, kohtu ette tuua. tegemist on inimestega, kes teataval määral on juba kohtu ette sattunud, mõned on vägivallakuritegudes süüdi, mõned on juba varem määratletud kurjategijatena, mõnikord on tegemist inimestega, kes on äh, inimesi äh, sundinud laevadesse, mis on äh, liiga väikesed ning sundinud neid täiesti teadlikult surma minema. ja me oleme need kohtu ette toonud, mõistnud neile ka vangistuse kogu eluks ja nii edasi. aga rääkides kaitseta alaealistest, kindlasti tuleb laste ja alaealiste õigusi kaitsta ning praegused meetmed tuleb muuta tõhusamaks. olen selleks kirjutanud, sellest kirjutanud väga põhjalikult regioonide komitees, aga ka mujal. alaealistele tuleb tagada nende õigused, neile tuleb tagada eestkoste või vähemalt mingigi kaitse, mis aitaks neid vägivalla eest kaitsta ning lisaks sellele peaksime me e, e, lisaks sellele, et me peame neid vägivalla eest kaitsma, tuleb keskenduda ka teistele valdkondadele. E, hiljuti toimus meil katoliku kiriku jaoks väga oluline festival, toimus väga pühalik tseremoonia päris Katania lähedal ühes mahajäetud aias, kuhu inimesed varem lihtsalt oma prügi maha viskasid, aga ühed, üks vabaühendus ja, ja noored Katania inimesed tulid kokku ja kõik need noored tegid koostööd selleks, et äh, see vana mahajäetud aeg põhimõtteliselt prügile muuta aiaks. Nad istutasid sinna taimi ning nüüd saab seda aeda kasutada. Äh, sinna istutatakse lilli ja muid taimi see oli väga positiivne kogemus ja palju lootustandev kogemus meie jaoks. Uh, suur tänu, tegemist oli loomulikult suurepärase tööga ja tegelikult äh, kriis on tabanud sisserändajatest lapsi, äh, mitte meid, ja see on tragöödia, mitte ainult kriis, me võitleme ka, ka direktiivi, inimkaubandust puudutava direktiivi kaudu sellise nähtuse vastu ja nüüd annan sõna Martina Erb Grünemannile, kes räägib tsiviilõigusest äh, äh, ning varjupaigaõigusest ning alaealiste kaitsest selles valdkonnas no,. tänan võimaluse eest rääkida teile sellest teemast, millega ma praktikas tegelen, olen perekonna asjade kohtunik Saksamaal ja tegelen saatjate alaealiste küsimustega. mõned arvud kõik olete kursis, et Saksamaal on palju pagulasi praegu. hetkel on meil rohkem kui viiskümmend viis tuhat saatjat alaealist Saksamaal. kes on alaealine? alaealine on isik, kes on alla kaheksateist aasta vana. alaealisel on piiratud teovõime ja kui alaealisel on vaja, alaealisel on vaja esindaja heakskiitu tahteavalduse tegemiseks, äh, toetuste saamiseks, nii ütleb meie tsiviilseadustik ning äh, alaealine on oma vanemate võimu all. kes on saatjata alaealine? saatjata alaealine on laps kes ei ole meie kodanik ning kes saabub riiki ilma vanema või seadusliku esindajata. Saksa tsiviilseadustik ütleb, et kui vanematel ei ole võimalik teostada vanemlikke õigusi, siis perekonnaasjade kohus peab võtma meetmed, mis on vajalikud lapse parima huvi tagamiseks perekonnaasjade kohtul tuleb peatada vanemate õigused, kui vanemad ei, ei suuda teostada oma hooldusõigust. ning perekonnaasjade kohus peab sellisel juhul määrama lapsele eestkostja. Need on üldised normid Saksa tsiviilseadustikus ja need kohaldatakse nii siseriiklikes olukordades kui ka olukordades, kus nad puudutavad välismaalasi. veel üks asi, millest ma tahaksin rääkida, oktoobris kaks tuhat viisteist oli tsiviilprotsessi teovõime varjupaiga äh, taotluse asjades kuusteist ja siis tõsteti see kaheksateistkümnele aastale ja miks seda tehti hetkel, kui Saksamaale saabus väga palju lapsi? miks? põhjuseks oli vajadus rõhutada noorsooametite rolli. me räägime ju saatjate alaealistest. saatjate alaealist koheldakse kõigepealt lapsena, lapsena, kes vajab kaitset ning lapsena, kes vajab äh, hooldust, muuhulgas ka esindust, eestkostet, kui me räägime saatjate alaealistest. lapse esindaja, eestkostja otsustab kõik lapsega seotud olulised küsimused, muuhulgas menetluslike taotluste tegemise välismaalaste seaduse alusel ning lapse õiguste eest seismise vastavas menetluses, mis tähendab, et saatjate alaealine on kõigepealt alaealine ning alles siis välismaalane. mind üllatas väga, ma detsembrikuus olin siin ühel konverentsil ja äh, ma olin seisukohal, et me kõik mõtleme samuti, aga ma sain siis aru, et et äh, Saksamaa tegelikult, Saksamaa lähenemine hop, on hoopis teistsugune kui teistes liikmesriikides, aga minule perekonnaasjade kohtunikuna vaadates neid definitsioone Äh, lugedes, kes võib teha mida, missugused on volitused, siis äh, minu jaoks on pilt täiesti selge, et nendel lastel on vaja eestkostjaid. see tähendab, et meil on niisugune kahe, kahesuunaline lähenemine, kõigepealt tsiviilõigus, um, mil, mis nõuab lapsele eestkoste määramist ning äh, siis välismaalaste õigusest tuleneva regulatsiooni rakendamine. kui riik saab teadlikuks sellest, et Saksamaal on kuskil saatjate alaealine, siis kohalik Noorsooamet võtab endale, enda peale lapse ajutise hoolduse, siis kuu aja jooksul suunatakse ta Saksamaal pädeva asutuse juurde, noorsooasutuse juurde, kes, kes, kellel si-, seatakse siis lapse hooldusõigus. kes siis esindab last? alguses esindavad last need kaks noorsooametit. Neil on seadusest tulenev õigus toimida lapse esindajana. kõigepealt sellel noorsooasutusel, kes on lapse ajutine hooldaja ja pärast lõpliku hoolduse määramist, siis teine vastav noorsooasutus ning reeglina see teine noorsooasutus peaks koheselt teavitama asjast ka perekonnaasjade kohut piirkondlikku. mida teeb perekonnaasjade kohus? perekonnaasjade kohus algatab äh, eestkostemenetluse, nii kui ta selle info saab. Äh, reeglina äh, saab ta selle info noorsooasutuselt. mõnikord võib olukord olla erinev. mõnikord võivad teavitada sugulased, mõnikord lapsed ise ja mõnikord siis ajutise esindusõiguse saav noorsooasutus juba teavitab meid sellest, et äh, tegemist on saatjate alaealisega, kelle suhtes on vaja kiireloomuliselt määrata, kellele on kiireloomuliselt vaja määrata eestkostja. üldjuhul on mõistlik äh, oodata siiski ära ja teavitada perekonnaasjade kohut seal, kuhu laps suunatakse ja kui olukord saab selgemaks perekonnaasjade kohus kuulab ära alaealise, kuulab ära teised menetlusosalised, üritab võtta ühendust vanematega. mõnikord on see võimalik. mõnikord ei olegi need vanemad väga kaugel. tehnilisi vahendeid kasutades vähemalt. kontrollime dokumente, enamusel juhtudest ei ole dokumente väga palju ning eh, siin tekivad teatud probleemid, millega me oleme põrkunud ja millest me juba oleme kuulnud. dokumentide puudumine tõstatab probleemi lapse vanuse määramisel, kas tegemist on alaealisega, kes minu vastas istub näiteks. küsimus sellest, kas äh, vanematel on võimalik teostada üldse pikaajaliselt oma hooldusõigust, sest enamus saatjat alaealisi äh, suhtleb tegelikult regulaarselt oma vanematega, on need Süürias, on need Türgis, ükskõik kus nad asuvad aga mobiiltelefoni ja arvuti vahendusel on võimalik sidet pidada. kas sellest aga piisab vanemlike õiguste teostamiseks või on siin tegemist olukorraga, kus vanemad võiks lugeda äh, mittevõimeliseks vanemlikke õigusi teosta, teostada ja tõesti minu meelest see tehniliste vahendite kaudu kontakt ei ole selleks piisav. mõnikord jõuavad äh, lapsed meieni äh, kirjalike Äh, esindusvolitustega, mis on vormistatud su-, Euroopas olevate sugulaste kasuks. kas sellest piisab? kas niisuguse kirjaliku volikirja alusel on võimalik last esindada? noh, võib-olla on, aga reeglina seda ei oodata. enamusel juhtudest perekonnaasjade kohus äh, peatab vanem, vanemate õigused ning määrab lapsele eestkostja minult küsiti, kes maksab selle eest, eestkoste määramise taotleja. kui seda taotleb kohus omal algatusel, siis maksab selle eest justiitssüsteem, sest enamusel juhtudest ei, ei määrata sugulasi eestkostjateks, määratakse professionaalsed eestkostjad. et eestkostjad esindavad last, eestkostja esindab last kõigi otsuste tegemisel, mis on lapsega seoses vajalikud kõigepealt näiteks seoses sellega, kas lapsel on vaja taotleda varjupaika või on mõistlikum taotleda erakorralist luba jääda Saksamaale hariduse omandamiseks või on, oleks mõistlik taotleda perekonna taasühendamisega seoses Saksamaale jäämist. et missugused on olulised asjaolud, millest peaks ametivõime teavitada te,, teavitama? kas on põhjust äh, aktsepteerida välismaalaste ameti tehtud otsust või võiks selle apelleerida, kui see on kuidagi ebasoodus. otsused, mis on seotud äh, rahalise abi taotlemisega, näiteks võib tegemist olla olukorraga, kus äh, laps vajab keerulist operatsiooni või, või muud meditsiinilist abi, otsused, mis puudutavad lapse haridust ja nii edasi ja nii edasi, kõik küsimused, mis vajavad lahendamist seoses lapsega. eestkostja eestkostjatel on päris äh, kõrged nõudmised Neil peavad olema kultuurilised teadmised ning teadmised pedagoogikast. Neil peaks olema teadmised välismaalaste õigusest ning eri taotlustest, mis on võimalik, mida on võimalik esindada, selleks et lapse õiguste eest kõige paremal viisil seista ning samuti äh, keeleoskus. aga reeglina nende keeleoskus loomulikult ei ole nii hea, et nad saaksid ilma tõlgita hakkama nüüd, milline on tegelikkus? ma saan rääkida olukorrast meie linnas. meil on olnud päevi, kui, mis on olnud väga rasked. ma olen rääkinud näiteks kolleegiga Münchenist, kes ütles, et, et meil oli nelisada eestkostja määramist päevas. ja me, me ei tea, ei teadnud, kust neid leida. ent praegu olukord paraneb ning äh, eestkostjaks määratavad sealt isikute ring on laiem. praegu on esitatud äh, seadusloome e-, ettepanek Saksamaal, mille kohaselt äh, esmaselt lapsega tegelev Noorsooamet võiks kohe esitada lapse nimel varjupaigataotluse, kui see on vajalik. ent seda on kritiseeritud, äh, sest kardetakse, et last esindab noorsooasutus esmane finantsvastutus ei pruugi olla pädev selle otsuse tegemiseks. aeg hakkab mul otsa saama ja seetõttu lõpetuseks veel paar sõna seoses saatjaga alaealistega ja probleemidega, mis on seotud nendega, kellel on eh, siis eh, õiguslik esindatus tulenevalt sellest, et nad on alaealised, kuid abielus. praegu on Saksamaal menetluses seadusandlik ettepanek, mille kohaselt äh, alla kuusteist aastat äh, sõlmitud abielu loetakse automaatselt tühiseks, kuusteist kuni kaheksateist loetaks ta teatud tingimustel tühiseks, ehk oleks suhteline tühistamisalus. ning ähm, lõpetuseks äh, võiks näha siin lahendus selles, et me määrame võimalikult pea, võimalikult pädeva eestkostja ning äh, praegu on igal juhul minu arvates väga oluline seda teed edasi liikuda, et neid lapsi kaitsta. see ei ole küll sajaprotsendiliselt kaitse, aga ikkagi väga oluline on niisuguseid meetmeid rakendada, aitäh! noh, suur tänu! Äh, kohtunik Martina nende õiguslike väljakutsete väljatoomise eest. Rootsis oleme saanud üle vastu võtnud üle saja tüdruku, kes ke,, kes sunniti abielluma, kes said isegi lapsed. see on tõeline väljakutse linnadele, kes äh, proovivad erinevaid variante selle probleemi lahendamiseks ning eeskoste teemal edasi annan äh, sõna härra Verstegenile, kes äh, esindab Niidos nimelist fondi suur tänu, äh, proua juhataja, tänan kutse eest. meie organisatsiooni jaoks on suur au rääkida sellest, kuidas eestkoste on korraldatud Hollandis. me, see on süsteem, millesse me tõeliselt usume ja ma kohe ka selgitan teile, miks. tegemist organ-, organisatsiooniga, kes hoolitseb hetkel kuue tuhande saatjata alaealise eest seal töötavad ainult äh, asjatundjad. ja me saame tõesti nende kuue tuhande lapsega täna hakkama, aga pooleteist aasta eest äh, võtsime vastu kolm tuhat last rohkem kui tavaliselt ja saime ikka veel hakkama. ja ma seletan siis, kuidas see meil on õnnestunud. kaheksakümmend viis protsenti lastest tuleb riikidest, kus on sõda, Süüriast, Iraagist, Afganistanist ja Eritreast. Nemad siis moodustavad kaheksakümmend protsenti meie lastest. E, tegemist ei ole niivõrd äh, majandusmigrantidega. ja nad kõik vajavad kaitset. kuidas see siis Hollandis toimib, kuidas see Euroopas toimib, võin ka selle kohta paar sõna öelda, sest me oleme üritanud teha koostööd ka teiste eestkosteorganisatsioonidega Euroopas ning oleme ük, üks ENSI organisatsiooni loojatest. ENGI on selle organisatsiooni nimi. ta on ka internetis olemas. enne kui ma räägin Hollandist, siis Euroopa kohta ja definitsioonide kohta, mis on siis eestkoste Hollandis, seda ma võin selgitada, aga mis see teistes riikides on, see võib olla hoopis erinev, seega meil on vaja selget definitsiooni eelkõige ja ma tean ka, et Euroopa Komisjonis on äh, välja töötatud juba eelnõusid, mis on väga tähtis, Hollandis igal juhul, kasutame sellist lihtsat töö definitsiooni. me vastutame meile usaldatud laste heaolu eest ja mida see tähendab? meil on pädevus nagu vanematel, me vastutame samuti nagu vanemad. me peame laste eest hoolitsema see ei tähenda lihtsalt seda, et me õiguslikult esindame neid ainult, aga me ka tõesti hoolitseme nende eest, nende tervise eest, koolihariduse eest, õiguslike menetluste eest, me vastutame kõige selle eest, et seda kõike tehtaks korralikult, me ei tee seda ise, aga juhime tegelikult seda protsessi. ja veel, mis on Niidose puhul tähtis, me oleme sõltumatud, me oleme vabaühendus meile maksab toetust valitsus, aga me saame olla endis-, ikkagi vabaühendus. see on väga tähtis meie meelest. ole, olla sõltumatu. sest mõnikord last, on laste huvid sellised, et nad võivad, et võivad erineda valitsuste huvidest näiteks või kohtunike huvidest ja tähtis on, et oleks sõltumatu valvur ja meid nimetatakse ka, meid nimetab kohtunik tegelikult, nagu ka Saksamaal, eestkostja, nagu ka endiselt Saksamaa kolleeg seletas, ehk siis meie, meile annab meie ülesande kohtunik ja ka tsiviilseadustikus on kirjas, mida me peame tegema. me peame hoolitsema selle eest, et laps korralikult areneb ja kui see on ohus, siis peame sekkuma. ja nii ka teeme ja väga hea on see, et see on seaduses ka kirjas, sest poliitika ja seadus ei lange alati kokku. see on meile abiks laste õiguste kaitsel. meie üle teostatakse ka järelevalvet. me ei ole mitte ainult eestkosteorganisatsioon, meil töötab hetkel kuussada inimest umbes, aga meie üle teostab järelevalvet äh, Noorsooinspektsioon. seega meie tegevus peab olema professionaalne, meil peab olema ametitunnistus, äh, meid auditeeritakse igal aastal, meie eest kostjad, neid kontrollitakse nagu kohtunikke igal aastal, nad peavad äh, vastama teatud nõuetele. Nad on samuti sotsiaaltöötajad, samuti neil peab olema bakalaureusekraad, me oleme, nad, nad on haritud, me selgitame samuti eestkostjatele, et kuivõrd, milline on erinevus võrreldes Hollandi laste eest hoolitsemisega. ja me, millist metodoloogiat tuleb kasutada ma arvan, väga tähtis on sellise professionaalse organisatsiooni puhul nagu meie, on see, et mitte, et me ei pea asju omapäi. me otsused, langetame olulisi otsuseid, aga me teeme seda meeskonnana. Äh, alati on olemas järelevalvaja, juht, alati olemas toetus kolleegidelt, toetus ka õigusalane nõu või psühholoogide toet-, psühholoogide toetus, nii et me ei ela mullis. samuti õpime üksteiselt aga ühtlasi oleme, suhtleme partnerite, kolleegidega, arutame, mida me teeme, kuidas asju teha, kuidas asju paremini teha ja, ja saame ka oma vigu parandada. nüüd süsteemist. eestkostesüsteem süsteemi sees vajab seletamist. Hollandis on kõik, on see väga hästi korraldatud. on üks organisatsioon eestkoste kõikidele saatjate alaealistele kogu Hollandi kohta. laps, kes jõuab Hollandisse, kes tahab taotleda varjupaika, siis ta läheb taotluse esitamise keskusse, mis asub Põhja-Hollandis. raske, raskesti leitav, aga sinna nad jõuavad. seal nad esitavad oma asüülitaotluse ja esimesel päeval, nii kui nad saabuvad, kohtuvad juba oma eestkostega sel-, teile see, see vajab pisut selgitamist võib-olla teistes riikides, nagu Saksamaal näiteks, ei kohtunud tingimata esimesel päeval ei, lapse eestkostjaga. aga Hollandis küll ja see on asi, mida me oleme õppinud. ja me oleme õppinud seda, et Nigeeria tüdrukud näiteks, kes jõuavad Hollandisse ja taotlevad varjupaika, kõik äh, hakkasid tegelikult prostituutideks ka Belgias, Itaalias ja mujal, mitte ainult Hollandis. ning äh, selle valdkonna minister küsis parlamendilt, mida siis ette võtta. parlament ütles ei, nemad, meie ei tea midagi, aga eestkostjad peaksid midagi tegema. ja nii nad siis pöördusid meie poole ja nüüd me siis vastutamegi kõigi nende tüdrukute eest. ajakirjanduses me oleme kuulnud kahesaja viiekümnest tütarlapsest näiteks, Belgias, kes tegelevad prostitutsiooniga ja nii edasi ja me saime teada, et need tütarlapsed olid läinud kaotsi nii-öelda enne veel, kui neile eestkostja määrati. ja nüüd me oleme siis tõesti õppinud sellest ja juba esimese sammuna määrame lapsele eestkostja ja saame teada, millised lapsed võiksidki sattuda inimkaubitsejate ohvriks. ja siis me juba võtame meetmeid esimesest silmapilgust. kuni lapsed pole viieteist aast-, kuni, kuni viieteistaastased lapsed äh, saadetakse kohe perekondade juurde kes on sama kultuuritaustaga. Nad on liiga haavatavad, et, äh, et neid paigutada suurematesse keskustesse lihtsalt. ja teiseks, kui võib olla tegemist inimkaubanduse ohvriga, siis on äh, turvalised turvamajad, kui tegemist on lapspruudiga näiteks ja see võib olla probleemiks tütarlapsele, siis me abistame seda tüdrukut, kuidas kui on aeg, siis ma seletan hiljem, kuidas, kuidas me seda teeme, sest seegi on tähtis ja erinev sellest, kuidas teistes riikides seda tehakse. ehk siis kõigepealt siis eestkostaja juba uurib, millised lapsed on eriti haavatavad ja kuhu neid siis edasi suunata. kui midagi erilist ei ole, siis laps võetakse vastu alaealiste keskusesse, meie see, meile see variant eriti ei meeldi, kuid me kõike päris muuta ka ei suuda. ja see siis esimestel kuudel kui äh, laps on Hollandisse jõudnud. selline on siis menetlus varjupaiga taotleja puhul. on vestlused, aga on ka eestkostja, kes, äh, kes siis äh, last ette valmistab. on ka arstlik läbivaatus ning kuu lõpul põhimõtteliselt siis toimub vestlus ja asüülitaotleja saab teada, kas ta võib siis jääda Hollandisse või ei. kui ta saab jääda, siis eestkostja hoolitseb järgmise etapi eest ja siis äh, paigutatakse siis laps väikestesse vastuvõtuüksustesse või siis äh, perekonda. ja eestkostja hoolitseb selle eest, et laps äh, saab kohase elupaiga, aga sekkub ka, kui midagi on teisiti, kui esialgu oleks võinud arvata. eestkostja on see, kes jälgib siis lapse arengut, vaatab, kuidas asi läheb iga iga, iga kuu, kuidas asi läheb äh, koolis, kuidas on lood tervisega ning sekkub, kui midagi tuleb muuta. tegemist on tõesti oma eriala tundvate inimestega, keda ja lapsed peavad saama neid ka usaldada. see on väga tähtis, sest et nende laste olukord on ju esialgselt väga raske. ma selgitaksin hea meelega pikemalt, aga meil ei ole praegu siin palju aega mis siis vajalik on? meie arvates, vaatame, vaadates ringi Euroopas, iga laps peab saama sõltumatu kogenud eestkostja. me arvame, et kõige, et on väga tähtis, et tegemist oleks professionaaliga. iga lapse kuhugi paigutamine, sellega peaks kaasnema laste õiguste ja huvide esikohale seadmine. ja esimene valik peaks olema perekond ja teine valik siis vastuvõttev üksus, mida väiksem, seda parem. Äh, suur tänu, äh, härra Verstegen. ma loodan, et teie kõned, tekstid on, saavad ka kolleegidele kättesaadavaks nagu e eelkõnelejate omadki, see oleks väga tähtis meile. enne kui ma annan nüüd sõna Omidile annan teile võimaluse küsimuste esitamiseks härra Biancole ainult, paraku ta peab lahkuma, kuna tal on vaja minna lennukile. nii et palun, kes sooviks esitada küsimusi härra Biancole. Barbara Spinelli, kaks minutit kõige rohkem. Grazie per la sua. suur tänu teie sõnavõtu eest, härra Bianco mul on küsimus. mis puudutab äh, teie sõnavõttu, te ütlesite, et on hea, et äh, varjupaigapoliitikat harmoneeritakse Euroopas. tegelikult on see kahe teraga mõõk, selline harmoneerimine äh, vaatame komisjoni ettepanekuid ja näeme, et harmoneerimine, mida komisjon on pakkunud, on tegelikult äh, harmoneerimine nõrgemate normide suunas. parimate praktikate rakendamine ei ole siin enam võimalik erinevates riikides, iseäranis pean silmas siin küsimust, äh, mis puudutab kvalifikatsioonide määrust näiteks äh, või pagulaste viibimise tähtaega ajutine viibimine kolm aastat, äh, täiendava kaitse puhul üks aasta. erinevates liikmesriikides on hetkel tähtajad palju pikemad, näiteks viis aastat Itaalias. see on väga hea. et, äh, et need on võrdsel tasandil seepärast äh, me harmonee-, on oht, et harmoneerimine toimub nõrgemate normide suunas. ja võivad, mõned õigused võivad isegi ära kaduda. Äh, teostatakse ju pidevalt äh, kontrolli, tuginedes kindlate riikide nimekirjadele, mis ei ole alati Euroopa nimekirjadele, liikmesriikide nimekirjadele, ma tahaksin teie kommentaari kuulda selle kohta ja teiseks te kiidate abioperatsioone, mis äh, toimusid Itaalia ranniku lähedal esmaspäeval. härra Rogeri, Frontexi direktor, tegi avalduse, milles ütles öö, äh, otsekoheselt, et päästeoperatsioonid eriti vabaühenduste poolt korraldatud, ei jätku. selleks, et paremini võidelda inimkaubitsejatega, tänan. Ravi Anko. tõepoolest, ma rääkisin harmoneerimisest kui positiivsest asjast, jah ja sel ajal mõtlen ma seda, et kriteeriumidest rääkides, mille alusel kaitset antakse, hetkel liikmesriikides on väga erinevad kriteeriumid, on liikmesriike, kes tunnustavad süürlaste varjupaigaõigust, on teisi, kes seda ei tee. mõned tunnustavad afgaanide õigused, teised mitte. kui me harmoneerime selles valdkonnas asju, siis see on positiivne. nüüd äh, teie, teie poolt tõstatatud küsimus, mis puudutas seda, kas on võimalik tühistada teatud tüüpi kaitset. minu ettepanekul suur enamus kaitses neid ideid. paljud Euroopa Parlamendi liikmed on mind samuti toetanud, ehk siis harmoneerimine on midagi positiivset. kuid kindlasti tuleb seda läbi viia järk-järgult. ja teine küsimus ka mina olen, kohtusin Katanias äh, Frontexi direktoriga. Äh, linnavalitsuse käsutuses on üks hoone, kus Frontex tegutseb ja ka teised äh, ametid nagu Europol. nüüd on neil tõepoolest korralik asukoht Frontexi asukoht Poolas, loomulikult äh, austame väga äh, Poolat, aga geopoliitilised kriteeriumid olid siin määravaks siiski. nüüd meil on äh, tegutsemisvalmis struktuur, mis asub Katanias. ja tähtis on, on see, et abioperatsioonide puhul toimuksid, ei toimuks need Liibüa vetes mõned vabaühendused äh, on, tegutsevad praktiliselt Liibüa rannikul. see muudab äh, veelgi lihtsamaks mitte mere ületamist, vaid hoopis ühe teise, teist tüüpi operatsiooni. ma olen kindel, et merepäästeoperatsioonid on tähtsad igal juhul ja Euroopa Liit on kindlasti teinud suuri edusamme võrreldes sellega, mis äh, toimus paar aastat tagasi. võib muidugi arutada seda, et mõned vabaühendused täna korraldavad äh, migrantide lahkumist Liibüa territooriumilt ja päästeoperatsioonid toimuvad äh, territoriaalvetes, siis ei ole enam tegemist päästeoperatsioonidega, vaid millegi muuga. samas võiks muidugi olla teatud riikides humanitaarkoridor. selleks, et äh, inimesed, kes, äh, kes, kellel on õigus varjupaigale, saaks seda kasutada ja see oleks võib-olla odavam operatsioon kui see, mida tavaliselt mõeldakse humanitaarkoridorideks. Äh, ühinegem siis kõik aplausiks härra Biancole. paraku härra Bianco peab lahkuma libe ametlik delegatsioon eelmisel aastal käis äh, äh, Lampeduusal ja, ja ka nägime neid merepäästeoperatsioone ja vabaühendusi, mis tegutsesid äh, pidades kinni rahvusvahelisest õigusest ja päästes elusid. Neid frustreeris väga asjaolu, et ei ümberasustamine ega ümberpaigutamine ei toimi liikmesriikide poolt ja suur osa probleemist on, on, seisnebki selles, vahendid on olemas, aga liikmesriigid ei kasuta neid. ja läheme siis viimase kõnelejani, kes Omid Mahmoodi Rootsist, Malmöst. Te asutasite Rootsi saatjate alaealiste kaitseorganisatsiooni. Jag börjar med att tacka att jag har fått möjligheten att komma hit. Eh. tahaksin eh, tänada teid selle eest, et meil on eh, olnud võimalus tulla siia teiega kokku kohtuma. ma olen ehm, väga rõõmus võimaluse üle teie kogemustest õppida, see on minu jaoks suur au. olen ise pärit Afganistanist ning kuulun Hazarade hulka Äh, neid äh, meie kogukonna esindajaid on nii Pakistanis kui ka Afganistanis. ja omal ajal ähm, äh, sõdurid vedasid kihla omavahel, kas nad saavad meile pihta või mitte ja võitja sai endale paki suitsu endale. aga mina tulin sellest eluga välja ja olen täna siin teie ees ja saan rääkida teile oma kogemustest minu nimi, nagu kuulsite, on Omid Mahmoodi, olen pärit Afganistanist. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tulin Afganistanist Rootsi. olen kirjutanud äh, raamatu, äh, meie, mille pealkiri on Kurjategijad ning sellest räägitakse, selles räägitakse sellest, äh, kuidas ma põgenesin Afganistanist ja milline oli minu teekond pärast seda olen äh, päris palju töötanud saatjate alaealiste teemaga. tegemist on suure inimrühmaga, äh, kellel on äh, ka tegelikult väga palju pädevusi, väga palju kvalifikatsioone. kaheksakümne kolmest erinevast riigist tuleb neid inimesi, kaheksakümmend kolm erinevaid oskuste äh, ja võimete kombinatsioone äh, on tulemas. me tahame, et äh, nende inimeste hääl saaks ka kuuldavale toodud. seetõttu lõime organisatsiooni Üksinda reisivad äh, alaealised saatjad, alaealised. samuti oleme, olen ma tegelenud naiste olukorraga äh, Afganistanis, selle kohta olen kirjutanud ka teose, minu teise teose nimi oli Kaotatud põlvkonda. olen äh, avaldanud teisigi äh, kirjatükke, olen alustanud ettevõtlusega selleks, et võimaldada noortele töökohti. samuti olen Afganistanis äh, olnud äh, üliõpilaste turvapaiga ja äh, ma olen päris palju saavutanud, ma ei oleks viis-kuus aastat tagasi seda osanud arvatagi. kui me aitame neid, kes täna vajavad abi, siis ma olen veendunud, et tulevikus aitavad need inimesed meie oma ühiskondi ja me, meil on vaja noorte tööjõudu, meie eesmärgiks on, oh, meie poolt on see, et meie häältki kuuldaks. me tahaksime seda, et neid, kes riiki tulevad, kaasatakse ühiskonna tegevusse. me oleme loonud viis koha, kuus kohapealset organisatsiooni Rootsis vabandust, kuusteist organisatsiooni on meil kohaliku tasandi organisatsioone, me oleme esindatud kultuuris, äh, meedias, äh, poliitikas, me tahame osaleda äh, ühiskonnaelus võrdsetel alustel, nii nagu kõik teised ühiskonnas osalevad. üksinda reisivad alaealised sisserändajad on on rühm, kuhu ma kuulun ja kuhu kuuluvad minu kaaslased ning äh, ma loodan, et äh, meil äh, on tulevikus veel rohkem noori, sisserändavaid noori, kelle, kellega koos me võiksime rääkida, kellega me võiksime mõttevaatus, mõttevahetust pidada, mitte ainult rääkida nendest kui kellestki kolmandast. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui me Rootsisse saabusime, elasin vastuvõtukeskuses koos kahekümne teise noorega. kümme nendest on kas äh, hambaarstiks, juristiks, äh, ettevõtjaks saanud. me olime kõik äh, samas ruumis, seetõttu on tegemist ainult meesterahvastega ja igal juhul minu kogemused näitavad, et, et sisserändajad võivad olla heaks ressursiks ning neile tuleks tagada ühiskonda juurdepääs. meie ühiskonnad vananevad, inimesed elavad üha kauem ning seetõttu on tegelikult vaja ka, ka sisserändajate pakutud tööjõudu, kui me tahame jätkata taga nagu tulevikus sellise ühiskonnakorraga ning sellise heaoluga, nagu meil on tänapäeval mina olen enda jaoks jaotanud äh, äh, pagulased viide kategooriasse, lähtuvalt sellest, miks nad põgenevad. üks on see, et nad pä-, pä-, tahavad päästa oma eluga, nad põgenevad kas pedofiilide eest, terroristlike rühmituste eest äh, või muu kuritegevuse eest. ja kui me suleme nende piirid, siis nad lihtsalt hukkuvad, nad otsivad üha ohtlikumaid marsruute, üha rohkem noori, üha rohkem lapsi, hukkuvad ja kui nad ei saa põgeneda, siis hukkuvad nad lihtsalt omaenda kodumaal selliseid äh, noori on, on tegelikult päris palju. terrorirühmitused äh, kasvavad äh, ning Afganistanis on väga paljud kohalikud piirkonnad terroristide kontrolli all. ning äh, kui peres on probleeme, siis ähm, siis peavad lapsed äh, sageli nende probleemide eest äh, maksma ähm,. pühad sõdalased, mõned arvavad, et kui äh, tapetakse üks inimene, äh, siis ähm, saab selle tulemusena äh, paradiisi ja kui tapetakse rohkem, saavad ka vanemad veel paradiisi, sellepärast me põgeneme. me põgeneme sellepärast, äh, et meil ei ole olnud mingisugust muud äh, alternatiivi. Afganistanis on sõda kestnud juba päris kaua, tuhande kaheksasaja üheksakümnendast aastast põhimõtteliselt kuni tänaseni. ning ähm, ja äh, kui Afganistan oli äh, ÜRO äh, kontrolli all, siis põgenesid in inimesed Iraani. Need inimesed, kes on käinud Iraanis, kes on olnud Iraanis, ei ole saanud juurdepääsu inimõigustele. mõned neist on püüdnud page-, põgeneda Iraanist ja Iraanis valitseva rassismi eest. Nad on tagasi jõudnud Afganistani, aga nad on saadetud tagasi äh, kui äh, reetureid äh, Iraani Nendest mõned leidsid, jõudsid kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Euroopasse ning said teada, mis asi see inimväärikus on, aga nüüd Rootsist Euroopasse saadetakse neid tagasi Afganistani, kus nad mitte kunagi tegelikult ei ole elanud. Äh, riiki, mille kultuuriga, äh, mille kultuur on neile võõras, riiki, mille keelt nad ei räägi, äh, riiki kus tuleb äh, kultuurireeglitest kinni pidada äh, selleks, et ellu jääda, et pääseda terrorirühmituste eest. kui mind saadetaks praegu Afganistani, siis äh, võin ma seal toime tulla, aga need noored, kes on üles kasvanud Iraanis, neil ei ole mitte mingisuguseid ellujäämise võimalusi. Nemad satuvad, nemad peavad pöörduma nende terroristlike rühmituste poole, kes seal valitsevad, mille tulemusena maailm muutub aina halvemaks ja siis on noh, veel need noored, kes põgenevad sellepärast, et nad tahavad lihtsalt mujal tööd teha ning saata oma perele koju raha, et pere tuleks toime. on ka selliseid äh, alaealisi, äh, kes põgenevad sellepärast, et, et nad tahavad lihtsalt paremat tulevikku. kui mina tulin Rootsi, siis äh, oli minul oma eesmärk. minu oma eesmärk oli see, et ma saaksin alalise elamisloa minu esimene eesmärk ei olnud ei õppida, teha tööd ega panustada Rootsi äh, äh, ühiskonda. aga kui ma sain alalise elamisloa, siis minu eesmärgid muutusid ja minu, mul muutus kohe eesmärgiks kiire integreerumine äh, Rootsi ühiskonda, ma tahtsin ettevõtlusega pihta hakata, anda endast parim selleks, et tõesti anda oma pasu, panus ühiskonda ka enda jaoks. ka minu enda jaoks tahtsin ma Rootsi ühiskonda üles ehitada ja nüüd äh, see ajutise elamisloa äh, õiguse plaanitav muutus äh, on ohuks varjupaiga taotlejatele, nende võimalused alalise elulaja saamiseks on väiksemad tulevikus. För att, för att du vill dela med oss din gripande egen upplevelse och få de viktiga slutsatser tänan. Eh, jag tror många av oss här tror, trodde efter vi besökte dig att du är en levande exempel hur integration... tänan. aitäh nende järelduste eh, eest, me oleme käinud külas eh, sinu keskuses ning me pidime tõdema, et sina oled suurepärane näide sellest, mida on võimalik tegelikult saavutada. sa oled inimene, kellest on palju abi nendele noortele inimestele, kes meie riiki tulevad, aitäh! And uh, I will uh, give the floor now. annan nüüd sõna Lord Soolile Ühendkuningriigist. Thank you and that was very suur tänu, see oli väga huvitav ja kasulik. minu küsimus eestkoste kohta. kust need eestkostjad saad-, saadakse, kas nad on professionaalid või te värbate inimesed, koolitate neid? ja teiseks, härra Mahmoodile küsimus Äh, kõik see, äh, meie ees on siin raport, mille Lordide Koda koostas äh, saatjate alaealiste kohta. ja siin meil on näiteid paljudest teismelistest, üks nendest oli afgaan, kes jõudis Ühendkuningriiki, kes oli väga traumeeritud oma kogemustest. üks asi, millest raamatud ei räägi, on aeg mille jooksul inimesed peavad viibima stabiilses riigis, mõistmaks, milline, millised keerukad probleemid võivad olla noore inimese eest, kes on pärit näiteks Afganistanist. nagu te teate, et kui, kui noormees saadetakse tagasi, siis ta võib, siis tal on tegelikult valik, kas ühineda Talibanidega või äh, karistatakse teda ennast ja tema perekonda. see on oluline sõnum, mida sageli ei mõisteta. kas peamine põhjus, miks äh, enamus Afganistanist tulijatest on noored mehed, kas see on kuidagi seotud sellega, et äh, tüdrukutel on probleeme ühiskonnas, kus äh, neid represseeritakse, kas te võiksite kommenteerida? suur tänu. ja siis annan sõna Martina Klüünemannile Saksa süsteemis on olukord niisugune, et kohtunik otsustab konkreetsel juhul, eh, kes saab siis eestostjaks. Eh, see võib olla nii auametisse määramine kui ka professionaalne eestkostja. au eestkostjaks saab määrata pereliikme või mingi samast eh, rahvusrühmast inimese, kes on pikalt elanud riigis ning auametina eestkostja määramisel, näiteks Berliinis oli algatus, mille kohaselt äh, kohtuametnikud ja, ja, ja kohtunikud ise on ka neid ülesandeid võtnud. vast- ning samuti määratakse ka Noorsooameti juures äh, või lastekaitses töötavaid professionaalseid eestkostjaid ning äh, tuge saavad nad noorsooasutustelt ning järelevalvet teostab kohus. kas soovite midagi lisada, palun? hästi. madalmaades on äh, meil professionaalid eestkostjad ning neil on reeglina sotsiaaltöö haridus, neile korraldatakse koolitus kümme päeva tavaliselt ja pärast täienduskoolitused järgnevate aastate vältel korduvad. tahaksin lisada omalt poolt, et äh, varjupaigapaketi ülevaatamise käigus, tuginedes äh, Natali Griisbecki suurepärasele raportile eelmise parlamendi ajast oleme me praegu tugevdamas eh, neid nõudeid, mis on eestkostjatele kehtestatud, vältimaks olukordi, et lapsed satuvad inimeste kätte, kellel on eh, näiteks kuritegelik minevik või kes eh, hakkavad lapsi kuritarvitama ja nii edasi. aga nüüd Omid, palun, teine osa teie küsimusest paljud usuvad, et teatud osa Afganistanist on turvaline nojah, ta on turvaline, aga turvaline nagu vangla seda on. see tähendab, et seal toimub tegelikult diskrimineerimine. meil ei ole paraku riiki, kus diskriminatsioon, diskrimineerimist üldse ei oleks. Afganistani keskosas on tegelikult tegelikult sisuliselt need inimesed, kes sinna saadetakse, nad elavad otse kui vanglas, nad ei saa sealt minema. see kõik on seotud riskiga. Neil on oht äh, olla röövitud, oht, et, äh, et nad saadetakse, kui nad üritavad lahkuda piirilt tagasi, näiteks võtame noore tüdruku juhtumi, kellel lõigati kõri läbi. me ei tea täpselt, kuidas see juhtus, aga leiti dokumente, mis eh, osutasid, et need ohud olid, oli tegelikult selgelt olemas juba enne, kui ta mõrvati. nii et eh, näete, et reisimine on juba väga keeruline ning eh, naistel on see veel keerulisem kui meestel nii reisimise, reisi ajal kui ka pärast. oma teises raamatus näitasin ma kuidas üks viieteistaastane tütarlaps, kes üritas lahkuda, kui ta äh, Kreekasse jõudis, oli tal kaks last, sellepärast et ta oli korduvalt vägistatud. ning äh, sellepärast äh, väga vähesed noored tüdrukud lahkuvad Afganistanist. ning lisaks on veel kultuurilised aspektid. mees peab töötama, peab peret toitma, aga terroristid värbavad ju pigem just mehi, poisse. kaks tuhat kuusteist äh, Norrast välja saadetud noormees on, on praegu näiteks juba terrorist, ma olen näinud tema pilti. ma tean, ma tean teda Norrast ja nüüd ma tean, et äh, ma olen näinud pilti, et ta on Süürias ja terrorist. nii et äh, noored, kes saadetakse tagasi, neil ei ole sageli muid, muid võimalusi üldse ellu jääda kui kuritegelik tee. et nad kas hakkavad Bashar al-Assadi poolt või vastu sõdima või lähevad Süüriasse ja üritavad terrorismiga endale elatist teenida. aitäh, Omid! Katariina Kinitši. aitäh! Anna-Maria tsiteeris interrühma seisukohti ning paljud kolleegid olid ka kohal. me soovisime, et see intervjuus moodustatakse ning esmane huvi siin oli just seotud äh, alaealiste huvide kaitsmisega. ise olen ka kohtunik, kes tegeleb oma tööelus just noorte asjadega, nii et need küsimused pakuvad mulle suurt huvi. hiljuti on avaldatud uurimise, uurimuse tulemused UNICEF-i UNICEF-il on ka mitu uurimust. ning äh, siin on rida andmeid, mis äh, osutavad, et äh, sisserändajate arv suureneb järjest ning alaealisi on järjest rohkem. ning paljud alaealised hukkuvad teel Euroopale. juba jaanuaris kaks tuhat seitseteist on nelikümmend alaealist hukkunud teel Euroopasse, see on tõeline tragöödia ning oma osa on selles ka meil, sest nagu juba öeldud, sisserändajad, alaealised on eelkõige lapsed ja laste eest me peame vastutama. palusin meie külalistel rääkida sellest, kuidas nad lähenevad või kuidas nad näevad Dublini määrust varjupaigapaketis. sest siin üritatakse arvestada seda esimesse saabumisriigi printsiipi. aga mm, paraku siin on teisese liikumise võimalused ka ja sellega on seotud omaette riskid mul oli väga hea meel kuulda seda, mida räägiti õigusliku toe kohta, tervishoiu, meditsiinilise toe kohta, vajaduse kohta koolitada personali, kes peab neile tuge pakkuma. et see, see ei ole lihtsalt vastuvõtmine, see on, see on tõesti toe pakkumine eri vormides ning ma pean ütlema, et Itaalias, ja ma olen selle üle väga uhke, tulenevalt protokollist, mille on allkirjastanud siseminister ühelt poolt ja, ja riigi eri osades asuvad pädevad asutused teiselt poolt on meil praegu pakkuda terve rida ettevalmistatud tuutoreid alaealistele. Itaalias on meil tegelikult äh, alaealisi vastu võetud ka peredes, tahtsin küsida, kas mujal ka see nii on. Kris, kas soovid vastata? kas võetakse alaealisi vastu peredes ka? Äh, alaealiste äh, saatmine peredesse on kogemus, mis meil on olemas, meil on umbes kaks tuhat last, kes on saadetud kasuperre. ning äh, meile tundub, et see toimib väga hästi ja see ei ole ainult meie arvamus, vaid siin on ka uuringud. sest me teostame seiret nende laste üle, kes meie hooldada on, vaatame, kuidas nad arenevad, kasvavad ning näeme, et äh, nad are-, nende areng on kõige parem, kui nad kasvuperes kasvavad. teine paremuselt võimalus on väikesed niisugused peretaolised rühmad, neli last, äh, kus siis neid juhendatakse, aga mida suurem rühm, seda halvem. et see on oluline, aga mis veel on väga oluline, on, on samuti, et see on üsna ohtlik, lapse paigutamine kasuperre loomulikult on see väga hea, eriti kui on sama kultuuriga tegemist, teineteise mõistmine on palju parem, pere õpetab neid mõistma ühiskonda, sest nad on juba lõimunud, nad teavad raskusi, nad on samas ka rollimudeliks, kuidas seda on võimalik teha. aga samas neil on ühine kontekst lapsega. ent eh, samas on siiski vaja eestkostjat, sellepärast et te, te peate toetama neid peresid et neid on vaja toetada ja lisaks on mõnikord vaja ka sekkuda, sellepärast et teinekord teinekord on peredes probleeme, mõnikord nad ei mõista neid, nende laste tausta või lap-, lapsi. ja mõnikord nad suhtuvad neisse ka negatiivselt ja mõnikord on ka halvad kavatsused. ning selleks, et aru saada sellest, mis toimub, selleks peab olema professionaal, meil on välja töötatud metoodika niisuguste perede olukorra hindamiseks, et kõigepealt lähtume turvalisusest ja, ja siis lähme edasi teiste aspektide juurde, meil on siin vastavad uuringud ka hoolduse kohta selles plaanis, teaduslikud, nii et kui teostada seiret, siis on see süsteem suurepärane, aga kui mitte, siis võib tekkida palju probleeme. aitäh, nüüd saab sõna härra Jack, Jack Madison, Jaak Madison EKRE e-, e-, aseesimees palun, kolleegid, tehke lühidalt, ma juba loobusin oma lõppsõnavõtust selleks, et teile ruumi teha, aga mul on endiselt pikk nimekiri. mul on, jätkan rootsi keeles ja mul on mõned küsimused härra Mahmudile. Rootsis on kõik kursis sellega, et Rootsis võetakse palju inimesi vastu, seal on võõramaalased teretulnud, ent Rootsi meedias olen lugenud, et äh, on ka palju probleeme, on palju inimesi, kes tulevad, noorte, noored, kes tulevad Rootsisse, kes ütlevad, et nad on alaealised. aga kes tegelikult seda ei ole, kes võivad olla isegi kakskümmend viis, ehk siis üldse mitte alaealised. mida te olete kuulnud sellest problemaatikast, kas on mingeid andmeid, kas on olukorda uuritud? kui ma vaatan kaarti, siis ma näen, et paljud inimesed tulevad Rootsisse, Soomesse. inimesed, kellel on juba mingid oskused, mingi kutse. ja miks siis on nii palju inimesi, kes soovivad siirduda Rootsi ja liikuda läbi kogu Euroopa oma teel? kindlasti jõuda Rootsini, kes ei taotle varjupaika teistes riikides, Saksamaal näiteks, või muudes riikides, kes on Afganistanile lähemad. Kreeka, Itaalia näiteks esmalt. aitäh, Omid! alustan teisest küsimusest. umbes kaks koma viis miljonit Afgani, Afganistani pagulast elavad Iraanis, kolm miljonit Pakistanis. paljud afgaanid elavad Tadžikistanis, Turkmenistanis ja Venemaal. ent seal ei ole mingit süsteemi saada alaline elamisluba, mingit lahendust selleks. Neil ei ole õigust sisuliselt seal elada, ent me teame, et paljud afgaanid elavad nendes riikides ja inimesi saadetakse ka välja, seda juhtub kogu aeg. umbes kolm miljonit on välja saadetuid. Euroopas äh, valitakse Saksamaa, Rootsi, Soome. miks? sellepärast, et Rootsi omab head kuvandit Afganistanis. kuvand on niisugune, et Rootsis austatakse inimõigusi. et Rootsi ei saada afgaane välja ei riku nende elu, et inimesed ei riku oma elu sellega ära, et nad ta-, taotlevad Rootsis varjupaika. kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kümme äh, Rootsi jõudnud äh, inimesed on juba integreerunud. ja afgaanid teavad, et on võimalik Rootsis või Saksamaal endale koht leida. paljud valivad selle tee oma elu päästmiseks. mõned elavad küll Kreekas, Ungaris, teistes riikides, ent seal ei ole neil alalist elamisluba ja nad varem või hiljem saadetakse sealt välja, aga Rootsis on neil võimalik alaliselt elada. esimene küsimus, see, te, seda tegelikult me ei tea, missugune on see reaalsus inimeste jaoks, kellel on mingid oskused, mingi kutse, näiteks põed, õed meditsiinisektoris või mis puudutab äh, näiteks inimese vanuse tuvastamist. siin kritiseeritakse paljusid äh, meedikuid seoses inimeste vanuse tuvastamisega, saabujate vanuse tuvastamisega. ega, sest ega nende vanust ei saagi teada, seda on väga raske määrata. aitäh, äh, Kristina Wimberg, rootsi keeles ent üks minut, ütleb juhataja. meil on ainult viis minutit jäänud. küsimusi on väga palju. osad on kolleegide poolt esitatud, ka need, mis mind huvitasid. Rootsis kaks tuhat viisteist, Rootsi on suhteliselt väike riik, me oleme võtnud vastu kolmkümmend viis tuhat saatjat alaealist nelikümmend protsenti kõigist nendest, kes on sisenenud Euroopa Liitu kaks tuhat viisteist aastal. kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks tuhat nendest olid poisid ja mul tekib küsimus. et niimoodi tekib ju, see lööb paigast ära tasakaalu meeste ja naiste vahel. meil on üks naisterahvas üheteist mehe kohta niimoodi selles rühmas. nii tekivad probleemid kui me ei ürita asjale lahendust leida, nii et minu küsimus on, te rääkisite sellest, et te põgenesite sõja eest. aga kuidas siis on nii, et te läbite kõik need riigid, jõuate Põhja-Euroopasse, kus on külm, kus on keeruline elada, et miks mitte minna Taani näiteks või Soome või Norrasse, aga te tulete Rootsi Rootsis peab si-, Rootsil peaks olema siis täiesti eripärane roll, see võib tuleneda loomulikult sellest, et ja kõneleja ei lõpetanud oma lauset. ma vastasin juba, öeldes, et paljud inimesed põgenevad julgeolekut otsides, turvalisust otsides. teistes riikides eh, lõuna pool nad saadetakse varem või hiljem välja see, seega nad otsivad riiki, kus on, oleks kindel olemine ning ning e, Rootsis paraku praegu enam olukord nii kindel ei ole. ja paljud inimesed ei saa enam ka Rootsi tagasi pöörduda. kui me mõtleme nüüd noortest e, tüdrukutest ja noormeestest, siis miks me saadame välja tütarlapsi kui me räägime võrdõiguslikkusest. kui naine üksi läheb tänavale, siis tekib tal probleeme kodumaal. kui ta tuleb Euroopasse, siis loetakse see tohutuks äh, traditsiooni rikkumiseks ja kui ta Euroopast ta välja saadetakse tagasi Afganistani, siis on tema olukord kohutav. igal juhul puuduvad seaduslikud kanalid äh, õiguspäraselt nii noortel noormeestel kui tütarlastel äh, välja rännata Afganistanist. Malim Björk. aitäh! tänan kõnelejaid, usun, et me käsitlesime väga olulisi küsimusi, haridus, eestkoste, lõimumine ühiskonda. tänan Omiidi siia tulemast ja meile rääkimast äh, saatjate alaealistest. ja tegelikult just teie peaksite rääkima meile sellest, missugused on need õig-, õiged lahendatud olukorras. mina olen pärit Rootsist ja teised, nagu teised rootsalasedki, oleme väga uhke selle üle, et inimesed soovivad Rootsi tulla, sellepärast et meil on võrdõiguslikkusele rajatud ühiskond. ning meil on tõesti selles mõttes olukord väga hea, me oleme riik, kes üritab hoolitseda oma laste eest ning ma jõuan nüüd oma küsimuse juurde, me peaksime olema ettevaatlikud, Rootsi ja teised riigid ei tohi kohalda, ei tohi kohelda lapsi erinevalt, et saatjate alaealised eh, ühelt poolt ja siis eh, teised lapsed riigis ja samuti lapsed, kes saabuvad eh, vanematega koos. me ei tohi olla liiga usaldamatud, me peame nad vastu võtma avasüli ning näitama üles kaastunnet usun, et me peaksime keskenduma just sellele, kuidas tagada julgeolek ja turvatunne lastele tulevikus ja meil tuleb ette näha alalise elamisloa võimalus. aitäh! tänan, juhataja. see osa arutelust on, on olnud äärmiselt huvitav, iseäranis äh, huvitav oli kuulda härra Mahmoodi kõnet ent minu küsimus on suunatud äh, härra Verstegenile. Te rääkisite faktidest, mis osutavad vastuolule Euroopa Liidu lähenemisel saatjate alaealistele, sal-, ühelt poolt sa-, Euroopa Liidu lähenemise vahel saatjate alaealistele ja teiselt poolt meie põhimõtete vahel. Te ütlesite, et et et väga paljud alaealised on sunnitud kuritegelikule teele, prostitutsiooni ja nii edasi ja nii edasi. Eh, me oleme kuulnud isegi Europolilt arvu kümme tuhat. kümme tuhat on puudu neid saatjate alaealisi. kuidas see on ühitatav sellega et need noored satuvad ekspluatatsioonivõrkudesse ning kuidas oleks võimalik teie analüüsi põhjal seda takistada juhtumast? aitäh! noh, ega me ei saa seda madalmaades takistada sajaprotsendiliselt, aga me oleme ära teinud väga palju. ja meil on oma turvakodud, kus on võimalik kui taotletakse varjupaika, näiteks Nigeeriast pärit tütarlapsed. Nad, varem, varem nad kadusid kõik kohe ära, aga projekti lõpus, äh, meie projekti lõpus oli kaheksakümmend viis protsenti nendest äh, endiselt äh, madalmaades ja kinni püüti kuuskümmend üheksa inimkaubitsejat üle kogu Euroopa, mitte ainult madalmaades, nii et see, see näitab koostöövõimalusi äh, eestkoste, sotsiaalhoolduse ja õiguskaitseasutuste vahel. aga see ei saa olla ainult siseriiklik, see, see peab olema ka piiriülene koostöö. ning siis on tõesti võimalik tulemusi saavutada. ent loomulikult peame me iga päev õppima uusi asju, näiteks ütleme, Vietnami noormehed, kes jõuavad äh, madalmaadesse praegu, nad kaovad meil, meil käest ära ja me ei saa aru, miks. aga järgmine kord, kui ma tulen siia, siis äh, siis ma võin tõenäoliselt rääkida juba teile sellest, et äh, mispärast nad kadusid ja kuidas me selle peatasime. nii et äh, iga päev toob uusi probleeme ja need vajavad uusi lahendusi, aga me õpime juurde. ja kui lubate, siis ma räägin sellest ka, miks valitakse Rootsi või mingi muu konkreetne riik, sellepärast et äh, see oli nii ka madalmaadega seoses. kaks tuhat üks oli meil täpselt sama probleem, miks nad kõik tulevad madalmaadesse? ja Äh, madalmaades poliitikud hakkasid äh, ütlema, et see on sellepärast, et meie vastuvõtusüsteem töötab liiga hästi. ja siis äh, see on sellepärast, et et meil, meil on lahendus väga hea. nii. kui küsida nendelt lastelt, miks te lähete Rootsi, miks te ei lähe madalmaades, siis me saame sama vastuse, mis enne. me ei otsustanud, et meie eest otsustati ja meie olime sisuliselt nagu mulli sees ja mõnikord äh, ollakse selle mulli sees reisi vältel kaks aastat. ja nähakse ainult inimesi, kes, kes on samuti põgenikud ja, ja inimkaubitsejad. ja nad kõik räägivad teile ühte juttu ja see jutt äh, ongi ainus asi, mida te kuulete, sest te olete mulli sees. ja kui te tahate sellest välja murda, siis te peate alustama sealt, kust te Euroopasse saabute ja kui te olete eestkostja, kes kohtub lastega nende Euroopasse saabumisel, saate te rääkida neile sellest, missugune olukord on, kuhu nad tahavad minna, mis, mis võimalused on ja siis on võimalik neile sobiv ümberpaigutus leida. aga igal juhul me ei tohiks vähendada hoolitsust ega tõmmata maha kvaliteeti. sest eh, nemad ei põgene meie juurde eh, sellepärast, et meil on head tingimused, vaid sellepärast, et nad teisiti ei saa nüüd viimased neli küsimust. kõigepealt Soraya Rodriguez MTV-s Hispaaniast. suur tänu. tänan kõiki äh, osavõtjaid. kõik need sõnavõtud olid äärmiselt huvitavad. mul on kaks küsimust. tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta, et saatjata alaealised võivad olla ka haldusalase kinnipidamise objektiks. inimõiguste ülemvolinik on selgelt välja öelnud, et äh, ühtegi alaealist ei tohi haldussüsteemis kinni pidada. alaealist ei tohi kinni pidada ja ühelgi juhul ei tohi kinnipidamine ja arreteerimine, äh, ei, see ei ole ühelgi juhul alaealise huvides edasi. probleemist räägiti, aga milline on lahendus, kui äh, saatjata alaealine, kellel on õigus eestkostjale, kui ta saab täisealiseks, mis siis juhtub? kas see alaealine on endiselt äh, eestkoste all või muutub ta välismaalaseks lihtsalt? miks ma sellest räägin? Äh, on tekkinud olukordi, kus alaealine ei ole saanud elamisluba, sest et ta on äh, saanud kaheksateistaastaseks ning varem oli eestkostel ning äh, lõpuks sattuski lihtsalt tänavale. Euroopa asüüliõiguse artikkel nelikümmend üheksa sätestab, et alaealisel on õigus taotleda rahvusvahelist kaitset ja teda kaitseb ka alaealiste kaitse kuid tuleb tõestada, et, et on tõestatud selle inimese alaealise vanus. aga ja prokurör võib, võib uurida tema õigust rahvusvahelisele kaitsele ja Natalja Kirsberg. ka mina tahaksin äh, tervitada ja tänada teid sõnavõttude tervemõistuslikkuse ja jõulisuse eest, need olid väga huvitavad, see teema on tõesti niivõrd oluline nii laste jaoks kui ka arvestada seda, mida kujutab endast Euroopa ja kuidas siin vastu võetakse saatjata alaealisi. Äh, lihtsustan nüüd, aega on meil vähe. Äh, kõik see oli muidugi väga, väga, väga huvitav, kõige äh, olulisemaid aspekt, olulisemaid aspekte on siin mainitud äh, just, äh, räägiti kinnipidamisest, sellest, kuidas hinnata alaealise vanust, milliste meetoditega, mõnikord äh, on need väga traumeerivad meetodid, eestkoste, ka, ka seda on, ka selle kõigega on Euroopa Parlament tegelenud. aga nüüd viskaksin teie poole palli tagasi, me tegeleme praegu just varjupaigapaketiga ja seal on terve rida sätteid Äh, mis puudutavad haavatavaid isikuid, nende hulgas esmajärgul lisena lapsed. ma tahaksingi kuulda teie seisukohta selle asüülipaketi kohta. aega on vähe, küsiksin, millised on teie prioriteedid? Äh, sätteid on terve hulk, nagu näiteks äh, sellised hämmastavad sätted nagu, millega me siin ka parlamendis tegeleme, näiteks üks kujutab endast Dublini ettepanekut, mis on Euroopa Kohtu otsusega vastuolus, mille kohaselt last ei saa saata ühest riigist teise lihtsalt. ehk siis ma paluksin, et te selgitaksite, millised on teie prioriteedid äh, selle paketi suhtes, mis on praegu siis koostamisel. suur tänu, Natali. ja nüüd äh, Paula Pille Rootsist. Um, ma küsin siis teiste käest nüüd. Äh, kõigepealt proua Erk Lüünemallile, äh, tüdrukute abiellumine. kas oma kodanike puhul on teil sama süsteem, et kui nad on kuusteist või seitseteist, et äh, neid võib sundida abielluma või et nad võivad abielluda, kas neil on vaja siis erilisi tunnistusi ja kas äh, tüdrukud, kui tulevad riiki, kas nad peavad esitama tunnistuse, kas nad on abielus või, või kas te teete siis vahet äh, saksa lastel ja sissesõitjatel, äh, kui nad tahavad abielluda, olles kuueteist-seitsmeteistaastaselt? siis härra Vest-, Verstegenile. me oleme rääkinud vanusest alaealiste puhul. kas nad on siis kaheksateist saanud või mitte oleme rääkinud ka testidest, mis on kasutusel. kas Hollandis ka tehakse teste, kas neid tehakse kohe? Rootsis on, me oleme üritanud muuta seadust selleks, et testid äh, tehtaks võimalikult ruttu, saamaks teada, kas tegemist on alaealistega või mitte, kuna vahendeid on ju vähe. ja meil ka täiskasvanud ei ela keskustes koos alaealistega me kasutame perekondi eestkostjaid. ja teie keskustes, kas ma saan õigesti aru, et kõik alla viieteist aastased lapsed võetakse vastu perekondades või ainult haavatavad lapsed? kas teil on ka eraldi keskused? Äh, kuidas te üldse kindlustate selle, et kõik lapsed saavad äh, korraliku vastuvõtu. Jana Kolmas viimasena, palun lühidalt. mul vedas, ma olen härra Mahmudiga juba varem kohtunud ja teiste kolleegidega siis, kui me Rootsis käisime. see oli väga, väga masendav päev. Rootsi politsei näiteks jutustas meile, et neil pole vahendeid, kuidas äh, leida saat-, kaduma läinud saatjata alaealisi ja see oli, ja see tegi neile tõesti väga au, sest nad, nad olid väga mures selle asja pärast. et kohtumine härra Muhudiga oli siin tõeline lootusekiir. Teie sõnad on väga tähtsad. eriti kummutada müüt, et Afganistan on turvaline riik, ta ei ole. ja sellepärast ma tahaksin teist kõiki üles kutsuda, nagu ka härra Verstegen, et meil on vaja programmi tegelemaks äh, saatjate alaealistega sellest hetkest saadik, millal nad Euroopasse jõuavad. ja paljud, nagu näiteks Afgaani noored, neile ei anta luba, sest nad ei kvalifitseeru ja ma tean, millest ma räägin, sest minu koduriigis on äh, Rootsiga vastupidine probleem, me tahame põgenikke vastu võtta ja isegi äh, alaealisi ja probleeme tekitavad noored. Äh, ja, ja näiteks Kreekas on äh, Afganistani noored suureks probleemiks, sest puudub õiguslik raamistik, mis äh, lubaks neid prioriteetseks pidada tegelikult, kuigi nende vajadused on prioriteetsed ja, ja nad vajavad kaitset ja mõned liikmesriigid saavad seda pakkuda. suur tänu, Anna ja Martina väga kahju, et, et meil ei ole praegu tegemist meie seminari algusega. et arutelu läheb praegu põnevaks. ma ei saa kõigis punktides äh, vastata, sest aega võtaks liiga kaua. igaüks otsib endale turvalisust ning äh, nendele lastele tuleks pakkuda turvalisust võimalikult pea välismaalaste õiguse pinnalt selle pakkumine võtab aga liiga kaua aega ning just selle perioodi vältel on tegelikult väga oluline, et selgitataks lastele, mis on toimunud ja, ja et eh, tekiks neil usalduslik suhe ning seetõttu on eestkostja määramine iseäranis oluline. kui lapsed saavad täiskasvanuks, on neil eh, toetussüsteem noortele täiskasvanutele ning eh, eestkostja selgitab seda neile ning astub vajalikud sammud selleks, et neil oleks võimalik kohe hakata vastavaid võimalusi kasutama. vastavalt meie siseriiklikule õigusele praegu on olukord niisugune, et see kuueteistkümnendast aast-, eluaastast alates võib abielluda, kui kohus annab abiellumiseks loa. kohtud aga ei soovi seda reeglina anda, sellepärast et see ei vasta meie tänastele ühiskondlikele normidele ning äh, kooskõlas seadusemuudatustega, millest ma teile rääkisin, äh, kavatsetakse see võimalus äh, kehtetuks tunnistada ning abiellumine muutub võimalikuks alles kaheksateistkümnendast eluaastast alates. Well um,, maybe starting by uh... võib-olla alustuseks räägin nendest, kes on saanud kaheksateist ja, ja pärast ma räägin muudest küsimustest, asendusvanematest ja muust, jah. kui inimene saab kaheksateist, see on tõesti tähtis koht, see on ka tähtis sellepärast, et äh, professionaalide sekkumine siis kaob. jah, asenduspered on abiks, jah, nemad ei saada ju lapsi lihtsalt ära. ja kui nad on kaheksateist ja ikka veel ja Hollandis, siis tähendab, et need noored äh, saavad minna kooli, äh, tööle. muidugi, nad alustavad ka seda juba seitsmeteistkümne aastasena. Neid tuleb ette valmistada täiseaks ja kui nad elavad peredes või väikestes üksustes, siis tegemist on majaga, tänavaga nagu perekond. seal on neli last koos. mõnikord nad võivad sinna jääda, kui nad ei näe kogukonda, kohalik kogukond vastutab nende eest, kas me peaksime siis lepingu sõlmima nendega? et me paigutame lapsed teie kogukonda ja siis te peate neid majutama ka pärast seda, kui nad on kaheksateist ja võib-olla ka mingisuguse eestkostele endale, näiteks pagulasküsimuste osas ja ma selgitan seda nüüd siis lihtsalt. Need, kes on, kes ei ole viisteist, jah, nad paigutatakse ja nad on kõik haavatavad, jah, need paigutatakse perekondadesse, nii et seda me teeme, jah. vanuse hindamine. me teeme seda. ma, ma arvan, seda on vaja teha. me kasutame röntgenit, süsinik süsteemi ja kont- ja luude hindamist ja me suudame hinnata, kas inimene on üle kahekümne aasta vana või mitte. kui see, kui luud ei ole sulgunud, siis, siis on tegemist noorema inimesega. ja siis, aga siin on, siin ei ole kunagi päris selge see olukord, mida me oleme näinud aast-, me ei ole tea-, noori hinnanud öö, ühel perioodil ja siis sel ajaperioodil me tegelikult hindame, et nad tegelikult viiskümmend protsenti nendest olid vanemad kui kakskümmend aastat. nii et hin-, hindamine oli tõesti oluline. nüüd me ei kasu-, me ei kasutanud seda vahepeal ja nüüd on jälle probleem, nüüd me kasutame seda, hakkame seda uuesti kasutama ja mõne aja pärast me võib-olla ei vaja seda enam röntgen jällegi, seda on keeruline teha ja nii edasi. kuid see on kasu, igati abiks Dublini kohta. meie arvates ei saa eestkostet riigis, kus inimene viibib, kui inimene peab minema esimesse riiki, meie arvates peab äh, kui esimene saadetakse esimese saabumise riiki tagasi, siis ta peaks saadetama teise eestkostja juurde ja siis nii oleks korrektne. see oleks laste, lapse huvides. ja, ja peaks olema ka võimalik äh, paigutada laps peresse ja saada va ja valik. lapsed, kes nüüd kaovad ei tea kuhu Hollandis oli, oli viisteist protsenti neid, kes ja nüüd on neid viis protsenti ja vähem. ehk perekondadest lapsed ei lähe kaotsi. mida väiksemad üksused, seda parem. ja mida suuremad keskused, sealt lähevad lapsed rohkem kaotsi, sest individuaalne lähenemine on oluline inimestele ja siis tekib noortes usaldus ja nad jäävad kohale. suur tänu, suur tänu kõigile, suur tänu rahvusparlamentide esindajatele selle väga viljaka arutelu eest. õppisime palju ja suur tänu kõigile panelistidele ja suur aplaus neile. And please, let's continue to join forces. We... ühendagem ka edaspidi jõud. meil on asüülipakett, meil on Euroopa õigusaktid, põhjus nende muutmiseks on see, et liikmesriigid ei rakenda neid tegelikult. ja on tähtis seepärast teha koostööd, tagamaks, et solidaarsus toimib ka reaalselt ja et kõik liikmesriigid äh, kannavad vastutust, seavad lapsed oma huvide keskmesse ning äh, hoolitsevad migrantid laste eest. So colleagues, um... kolleegid, läheme siis nüüd viimase osa juurde. on siin juba, mõned on juba lahkumas. ma mõistan muidugi, päev on olnud pikk, aga need, kes jäävad ja kes saavad jääda, ja teeme siis lühikese kokkuvõtte nii et palun, kui te jääte, siis jääge, kui lähete, siis minge. We have uh, a slide change. Okay, dear colleagues, um, I know some of you are head kolleegid, mõned teist lahkuvad ja vaatate siin visiitkaarte, see kõik on väga tore. aga need, kes nüüd siia jäävad, me alustame äh, viimast koosoleku osa, kas te võiksite nüüd hüvastijätu äh, tseremooniad mujal korraldada, suur tänu ja kõigepealt niisiis äh, suur tänu meie viimase koosoleku osa alustuseks. palun, mõned kolleegid jäävad siia. ma mõistan, et väga vähesed on siia jäänud. aga ma tahan südamest äh, tänada kõiki parlamendiliikmeid, mõned pidid küll minema, neid, kes on siia jäänud, tööd, nende abilisi, kaastöötajaid meil jääb siia nüüd, kui nüüd show läheb ära, siis meil jäävad libe komisjonist siia kohale. kaks show sa võid minna küll, pole viga, meid jääb siis kaks siia. ma tahan tänada libe liikmeid, kes on äh, täna olnud siin terve päeva. Äh, ei ole midagi olulisemat kui asüülipakett meie komisjoni jaoks praegu. ja ma seega ma tahan tänada kõiki libe komisjoni liikmeid, kes äh, panustasid tänastesse töötubadesse ja tänan ka neid, kes on tulnud kaugelt siia. ma ei teegi mingisugust kokkuvõtvat sõnavõttu ja ja, ja teeme ainult kokkuvõtted töötubadest, aga teeme lühidalt, sest äh, meil on siin kavas ka Kraenemi jalgpalliklubi integratsiooni algatus, nad on siin kohal. ja nad tulid ka kaugelt kohale, tahame neid kuulda. olete võib-olla märganud, et töötubade aruannete osas meil on olnud pikk päev ja siis on see aruandlus pärast seda. kaks esimest juba pidid lahkuma. üks on küll jäänud kohale, Kornelia sina oled lihtsalt suurepärane, suur tänu, et sa oled siia jäänud. Kornelia, teeksin ettepaneku, et kuna sa oled võtnud ajaks tagasi tulla, siis äh, kas sa võiksid äh, teha lühikese kokkuvõtte oma töörühma tööst, kui sa oled nõus, võiks teha nii, et paljud libeliikmed on lahkunud, siis teeksime nii, et äh, proua Sipel ja proua Eke on äh, kirjalikult oma märkused andnud. ja siis on ka proua Erpsil oma kirjaliku kokkuvõtte teha, nii et siis kõik saaks, esitaksid need kirjalikult ja kõik saaksid ka kirjalik, neid kirjalikke kokkuvõtteid lugeda, kõik liikmeid. kui kõik on sellega nõus? prooviksin, et proua Sipel ja proua Peke tutvustaksid suuliselt oma tööd oma sõnadega nii et ma arvan, et ei ole hea mõte, kui ma nüüd loeksin ette, mida nad on siia kirjutanud. Kornelia, suur tänu. ja, ja palun paari sõnaga tutvusta, mis toimus teie töörühmas. ja ma teeksin ka lühidalt. see teema oli väga oluline, tõepoolest. rääkisime inimkaubanduse ohvritest Äh, meil oli Euroopa koordinaatori esindaja kohal, kes rääkis kuueteistkümnest tuhandest äh, inimkaubanduse ohvrist üheainsa aasta jooksul. kuuskümmend viis protsenti kõikidest ohvritest on tegelikult Euroopa Liidu kodanikud, nagu me kuulsime, mis ehk siis mitte sisserändajad. probleemi põhjuseks seega ei ole mitte rändevood meil on tohutu probleem Euroopa Liidu sees, me rääkisime sotsiaalsest ekspluateerimisest, äh, ekspluateerimisest tööturul. oleme samuti rääkinud äh, organikaubandusest, mille kohta me teame väga vähe. kõige tähtsam on, et liikmesriigid koguksid andmeid ja seda saab teha muidugi alles siis, kui on olemas definitsioon, mis on inimkaubandus ja kui me teame ka, kuidas defineerida inimkaubanduse ohvrit, mõnikord on see keeruline. ei, aga see on vajalik, kui me tahame rakendada meetmeid, mis võiksid rakenduda öö, äh, ohvritele. liik-, see on liikmesriikide ülesanne ja ühtlasi peavad nad ka oma lähenemist koordineerima. koordineerimine on vajalik palju parem koordineerimine inimkaubanduse vallas. tähtis on mõista, et tegemist on äriga, mitte ainult nende jaoks, kes sel-, sellega tegelevad, vaid sellega on seotud ka teised majandusvaldkonnad, mitte ainult üksikisikud. on terve must äh, kriminaalne turg. nii et kokkuvõttes meil oli väga huvitav diskussioon ja järeldused on järgmised inimkaubandus on laialt levinud, kaasatud on lapsed, nende hulk on kasvanud. meil on vaja õigusloomelisi ettepanekuid sellega tegelemaks. samuti illegaalne adopteerimine, organitega kauplemine, laste õigused, laste heaolu peab olema esmatähtis räägime samuti lastest, kes äh, kaovad, lastega ka kauplemine on kasvanud, laste ekspluateerimine samuti, kuid ka samuti naiste ekspluateerimine. ei ole ühtegi liikmesriiki, mida ei puudutaks inimkaubandus. kõik, kõikidel on raskusi ja see, seda me tegelikult päriselt ei oodanudki siin on vaja kontrollida seadusi ning tagada direktiivide rakendamine. ohvritele hüvitise maks-, maksmine. see on äh, liikmesriikidele väga ebameeldiv teema, aga see tuleb reguleerida. ohvrid ei tohi kasut-, äh, karistada, sellepärast et nad näiteks on ebaseaduslikult piiri ületanud või mis, mida sageli inimkaubanduse tulemusena juhtub ja nii edasi ja nii edasi. see on äärmiselt oluline kui soovitakse näiteks äh, kasutada neid tunnistajatena, siis peab neil olema võimalik kasutada tunnistaja kaitset ning tuleks äh, tagada neile perekonnaga seotud õigused. sest sageli nad ei ole kursis oma õigustega ja võimalustega, nii et me peame kompleksse lähenemise leid-, leidma siin. ning äh, kaaluda tuleks ka lepingu rikkumise menetlust, kui riigid vilistavad direktiivi rakendamisele kui nüüd niimoodi väljenduda. veel üks asi, mille, millele ma juba viitasin, on inimkaubanduse ohvrite tuvastamine. siin tuleks tagada koolitus ametnikele kõigis liikmesriikides asjaomastes asutustes ning viimane asi, inimkaubandus ja inimeste salakaubandus, need on eri asjad, neid ei tohi segamini ajada. et kui inimesed salaja riiki toimetatakse, on see üks asi, ja kui seksuaalselt lapsi kuritarvitatakse, on see teine asi, nii et inimkaubandus klassikalises mõistes jah. ning äh, äärmiselt oluline teema oli meil loomulikult lapsed. nii Dublini kui menetlusõiguste direktiivi, vastuvõtu direktiivi ja nii edasi kontekstis on ikkagi lapsed eraldi teema ja seda tuleks niimoodi arvestada, vastasel juhul see, mis me kokku oleme leppinud ja saavutada soovime, ei toimi. Äh, Cornelia äh, suur tänu, Korneli! ja nagu öeldud, teised töörühmad siis Dublin ja kinnipidamisküsimused, saame siis kirjalikud kokkuvõtted nende töörühmade kohta ja saadame need laiali niipea kui võimalik. ja suur tänu kõigis töötubades osalejatele. tähtis on et äh, saaksime nüüd ära kuulata Krainemi jalgpalliklubi, kes äh, räägib meile ka millestki positiivsest. paljud kolleegid mulle, on ta mulle täna öelnud, miks me midagi ei tee integratsiooni heaks äh, me tegeleme asüülipaketiga, nende raskeste, raskete küsimustega, mille meie, millega meie tegeleme siin parlamendis ja teie rahvusparlamentides, kuid me leidsime, et me peaksime lõpetama positiivsel noodil, äh, rääkides integratsioonist ja asüülitaotlejatest ja pagulastest. meil on siin kaks äh, vabatahtlikku Kraineni jalgpalliklubist, kes tegelevad selle algatusega omal vabal ajal ja Feritseli Centeri juhid on samuti siin, kes on Belgias födera-, föderaal, pagulaste pagula-, pagulaste föderaalse vastuvõtukeskuse juurest ja kuuleme siis äh, FEDES-is nende üldist lähenemist ja seejärel kuulame siis lähemalt konkreetselt projektist endast. tundub, et meil on piisavalt aega selleks kõigeks. tänan tulemast. selleks siis, äh, et kuulda äh, pal-, üht-teist positiivset pagulaste integreerimisest, nii et teil on sõna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 So good afternoon uh, everybody, maybe we can continue with tere päevast, võib-olla saame jätkata siis PowerPoint esitlusega. nägite filmi, mille tegi kuningas Bodvani fond ja nüüd siis esitluse juurde. meie jalgpalliklubi siis, asume Krainemis, mitte kaugel, Brüsseli äärelinnas meie tähtis tunnus on mitmekultuurilisus, multikulturaalsus. meil on nelikümmend mäng, meie, meil on nelikümmend mängijat neljakümnest erinevast riigist, tõeline segu, kultuuride segu ja sotsiaalsete taustade segu. see ongi omane jalgpallile, see ühendab inimesi, väga erineva taustaga inimesi, kes muidu ei puutuks kunagi kokku ja miks me seda projek-, miks me selle projekti algatasime, alustasime septembris kaks tuhat viisteist, tegemist on siis nüüd meie teise tegutsemisaastaga ja mõte oli algselt äh, mitmekultuurilise jalgpalliklubina, mis ühendab inimesi, et mida siis võiks edasi teha järgmise sammuna, kuidas integreerida mängijaid. võiksime Fedasilliga koostööd teha, mõtlesime, ja pagulased võiksid meie klubisse tulla, nad saaksid prantsuse keele kursuse ja, ja, ja jalgpallikursuse, oli seitsesada pagulast esimesel hooajal ja nüüd me jätkume juba nüüd siis teist hooaega. Nad, seitse kuni kümme pagulast tuleb iga päev, kolm korda, igal päeval kolm korda nädalas. esiteks siis prantsuse keele kursus al-, meie Alban, kes on raskel õpetaja, räägib sellest lähemalt. see on meie jaoks väga tähtis, sest et pagulaste abistamiseks meie arvates on väga oluline, et nad oskaks ka keelt natuke. muidugi on väga keeruline integreeruda. sellest ma väga pikalt ei räägi ja lähen järgmise slaidi juurde. see on veel olulisemgi nende jaoks vähemalt siis jalgpallitreening. nagu pildil näha, üritame neid viia kokku oma mängijatega projekti eesmärk ei ole eraldi treeninguid korraldada, vaid äh, panna kokku pagulased meie noortemeeskondadega ja väikesed grupid, kaks kuni neli mängijat, siis äh, pannakse kokku sama vanade mängijatega, siis äh, saavutatakse, saavutatakse siis kon-, kontakt meie klubi mängijate ja pagulaste vahel. et nad siis sa-, me, nad satuvad väljapoole oma mugavustsooni, see ei ole mitte lihtne, nad ei räägi sama keelt, aga ja see ongi meie eesmärk. viia nad välja oma mugavustsoonist ja järgmine pilt, jällegi väga oluline aspekt, ühised äh, eined pärast treeningut. see on hetk, kus äh, on võimalik juttu ajada kus äh, laua ümber on palju inimesi, kus äh, ka noored räägivad, mida nad on kogenud oma elus. see on kindlasti väga oluline aspekt, mida ei saa alahinnata. tuleviku eesmärgid siis, nagu öeldud, teine hooaeg on meil juba käsil, me tahame ka järgmisel hooajal jätkata. edaspidi tahaksime luua klubide võrgustiku Belgias ja ka mujal Euroopas, kellel oleks samasugune nägemus nagu meil. tahaksime oma projekti eksportida teistesse klubidesse, tahaksime neid veenda, et nad samasuguseid algatusi teeksid, nii et Belgia Jalgpalli Assotsiatsiooni üritame, kaudu üritame veenda kõiki neid teisi klubisid. ja võib-olla saame sellest ka hiljem natuke rääkida tahame korraldada juunikuus äh, võistlused, kuhu tahame kutsuda oma partnerklubid, kes on sarnaseid algatusi teinud, et me siis paneks kokku äh, segameeskonnad, kus oleks näiteks viis pagulast ja viis klubimängijat, et nad oleksid sunnitud siis äh, koos mängima, just nii, nagu me omas klubis teeme. eelmisel aastal meil läks hästi, meil käisid külas kaks volinikku, härra Avramopulos ja härra Navratšitš. ma arvan, et äh, see on oluline, näitamaks, et äh, meid toetatakse. nagu ka slaidil on näha, UEFA, Lastefond, Euroopa Komisjon, ENGI äh, tööstussektorist ning kuningas Bodvani fond samuti, kes aitas video tegemisel Need on väga tähtsad kodaniku äh, ühiskonna esindajad, avalikkuse esindajad, avaliku sektori esindajad, see toetus on väga oluline, sest vastasel korral me ei suudaks äh, oma ülesannet täita nii hästi. ja viimane slaid. mis siis edasi? peame teadma, et meie väike projekt on osa integratsiooni protsessist, mille läbivad pagulased. kohe kuuleme sellest ka lähemalt. ma arvan, et äh, tähtis on kõik kodanikuühiskonna osalised, erasektori osalised, avaliku sektori, ametivõimude esindajad töötaksid koos selleks, et neil oleks ühine nägemus, ühine lahendus pagulastele. Nendega kõneldes me näeme, et nad tahavad siia jääda, kuid pikk tee on jäänud käia, on vaja palju kannatlikkust. me peame teadvustama, et äh, meie projekt sõltub paarist olulisest asjast, keskkond äh, ehk siis mitmekultuuriline klubi tänu millele meil selline äh, programm on, vastasel korral see vist ei toimiks. Äh, mõnedes te-, mõnes teises kohas me kujutan, ma kujutan ette, et võiks olla keeruline sellist projekti ellu viia. arv on olu-, ja arvud on olulised. kuus kuni kümme pagulast iga päev. Äh, seda, seda on võimalik teha suures linnas. ma annan nüüd sõnajärje üle Donc bonjour à tout le monde, je me présente, je m'appelle Grégory Bluc, je suis directeur d'un centre pour mineurs. Situ... mina olen Grégory Bluc äh,, euh, Volve Saint-Pierre'ist, kesk-, pagulaste vastuvõtukeskusest äh,, siis Brüsseli linnas. me oleme esimene keskus, kuhu pagulased tulevad, nii et noored jäävad meie juurde umbes nelja nädala jooksul. ja siis me koostame nende profiili selleks, et neid noori edasi suunata struk-, vastavatesse struktuuridesse ma üritan teile kolme-nelja minutiga sellest rääkida, samas mitte liiga kiiresti rääkides. noored, kes Belgia territooriumile hetkel jõuavad, sada kakskümmend noort umbes kuus on neid. detsembris kaks tuhat viisteist oli umbes seitsesada noort, kes äh, jõudsid üksinda iga kuu Belgia territooriumile, nende hulgas siis äh, saatjad alaealised Afganistanist, Eritreast Guineast. Nende noorte puhul kindlaks määramine süürialaste puhul üheksakümmend protsenti näiteks või varju, nende kaitse, kaitseõiguste tunnistamine, siis suure osa puhul on neil see õigus ja nüüd, äh, mis on noortele tähtis, struktuur ja stabiilsus? on tähtis, et need noored, kes tulevad meie juurde, et nad tuleksid ennast turvaliselt, e, et nad oleksidki kaitstud. ei ole ainult heasoovlikke inimesi, kes äh, nende noorte ümber liiguvad. Äh, töötame valdkonnas kus on oluline toetada ja abi, abistada, kus on oluline, oluline on haridus, siinhulgas ka peamised teadmised, religioon, tulevikukavad kasu-, tasutame Euroopa vahendeid tänu ja oleme avatud Äh, mõttevahetusele. Neil on äh, partnerlussuhted kriketiklubiga afgaanide puhul. mina sooviksin, et afgaanid õpetaksid aafriklastele, kuidas kriketit mängida. Ukraina, mis äh, ma näen, et on väga tore, et tšetšeenid ja afgaanid õpivad jalgpalli koos aafriklastega. noored peavad saama tegelema, tegeleda asjadega, mille, mis neile sobivad ja kui me oleme avatud, nad võivad avastada ka uusi asju, mis on nende jaoks uued või näiteks kas või eh, kulinaaria kogemusi vahetada, igaüks valmistab oma, oma kogukonna toitu näiteks. ja lõpetuseks, eh, mis on üks väga tähtis aspekt, noored, kes eh, meie juurde jõuavad, on lahkunud oma riigist Äh, jõuavad meie riiki, teise maailma. ja meie roll on anda sellele mõte. tegemist on uue protsessi algusega Belgias ja me peame neid selle protsessi vältel toetama ja andma lisandväärtuse selle teekonna jooksul. Um... suur tänu ja suur tänu kõigile Äh, et te äh, olete valmis oma inspireerivaid kogemusi jagama meiega, me rääkisime sellest, et äh, lõimimine ei ole mingi väike asi, see on päris suur asi ikka ja me räägime siin varjupaigaõigusest, see on üks asi, aga tegelikult inimeste vastuvõtmine meie ühiskonda on suureks väljakutseks ja lõimimine on väga tähtis selles protsessis. ma usun, et liikmesriikide parlamentide liikmed peaksid tulema äh, ka lõimimise alal sellele teem-, lõimimise teemal meiega kohtuma, sellepärast et sellega tegelevad liikmesriikide parlamendid, tegelevad kohalikud parlamendid, meil on oma roll, aga lõimimine on väga-väga-väga tähtis ja see on inspireeriv kogemus selle kohta, mida koha peal tehakse. ja teie kogemused on hindamatu väärtusega, suur aitäh teile selle ettekande eest ning võite tutvuda ka selle voldikuga siin me tahame sellega näidata ka seda, et äh, sisserändajatega ei tule kaasa ainult probleeme, vaid on ka väga palju positiivseid näiteid selle kohta, kuidas äh, pagulased saavad aidata kaasa meie ühiskonnale. pagulased on aidanud meie ühiskonda üles ehitada, ma arvan, et ma ei eksi, kui ma nii ütlen, mõned noored inimesed, kes siia tulevad äh, ka täna no,, on tulevikus meie tähed. sellest on raske seda on raske näha, kui me kogu aeg räägime neist kui, kui probleemist aga ma arvan, et me peame nüüd otsad kokku võtma. kas on veel midagi, mida peame hääldama? mul on tunne, et nüüd oleme asjad oma tööga lõpule jõudnud tänaseks. Kornelia, kas soovid midagi lõpetuseks öelda? või tahate veel tööd teha? tahate veel kuulda? Kornelia tahab rohkem kuulda <laughs> väga tore. palun. ma sain aru, et me peame küll otsad kokku võtma, aga võib-olla siis keegi So I don't mean to be controversial, but okay. um, you know what I'm trying to. I mean, I'm sorry, but it's like. No, tell me, uh, tell me. Or... Uh, võib-olla räägiks keegi, kes oleks tumedama nahavärviga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 You know, I'm, I'm not a refugee, I'm an immigrant. mina ei ole pagulane, ma olen sisserändaja küll ise, aga, aga midagi lähedasemat <laughs> ei ole meil pakkuda äh, T. tere kõigile, ütleksin omalt poolt, et äh, et mina olen olnud selles klubis, olen näinud, kuidas Benjamin teeb oma tööd nende lastega ning ähm, mulle torkab silma see, et kui me kõik, kõik need noored tulevad meie klubisse, siis nad jagunevad rühmadeks, nad tulevad erinevatest riikidest, nad räägivad erinevaid keeli. Nad on ka eri värvi, äh, nagu siin äh, hetk tagasi viidati. Äh, aga kui võtta kõik need tõkked ära ja kui keskenduda spordile, jalgpallile, kriketile, ükskõik millele, siis näete, et kõik lapsed unustavad nende erinevad taustad, kõik asjad, mis hoiavad neid lahus nende eludes. ja juhiksin tähelepanu ühele olule, olukorrale, ma arvan, et kaks nädalat tagasi oli üks selline lugu, kui kolmapäeval, et me, meil olid oma rühmad seal, Afganistanid olid, afgaanid olid ühel pool, mustanahalised aafriklased teisel pool ja siis järsku üks äh, afgaan kukkus jalgpalliväljakul ja üks äh, mustade meeskonnast tuli Afgaani mängijale appi. Need on väikesed juhtumid, aga pärast näete, kui pärast sellist treeningut äh, mustanahaline aitab ja Afganistani päritolu noort, äh, siis on loodud sõbrasuhe. ja minu meelest on see otse kui võluvägi. see oli selline imetlusväärne hetk kus otse kui võluväel moodustus nende vahel side üheks sekundiks, üks väikene juhtum, üks väike hetk elus ja kõik äh, sai muutuda. suur aitäh teile! Okay, uh, thank you. I've caused enough controversy. So anyone else who would like to speak? tekitanud siin juba piisavalt palju äh, vastuolusid ja ma arvan, et ma, minu seisukohad on selged, ärge mind kartke, kui keegi soovib veel sõna, siis äh, jah, räägime asjadest siin õigete nimedega. ja on selge, et kui me tahame kellelegi, kedagi, kellelegi väge anda, jõudu anda, siis peaks olema ka need inimesed siin kohal, kellele me tahame äh, suuremat jõudu anda. ja tegelikult tõesti äh, meie eesmärgiks oli tuua siia mõned äh, pagulastest, et te näeksite, millest me räägime aga äh, see on väga raske, sellepärast et nad ei jää keskustesse kauaks, nad peavad rääkima kas prantsuse või inglise keelt, äh, et neist aru saada ning tõenäoliselt äh, ei tahtnud nad ka igaval konverentsil viibida, ütleb härra esimees. järgmisel korral kindlasti toome kellegi aga võib-olla võtame nüüd siis otsad kokku. tahtsin omalt poolt öelda, et minu väike kogemus õpetajana äh, Äh, selle projekti raames on, et äh, me püüame äh, neile õpetada prantsuse keele algteadmisi, üritame neid pisut rohkem kurssi viia meie kultuurilise korraldusega, Belgia, Brüsseliga, kuivõrd see on vande vastuvõturiik ja vesteldes nendega püüame leida meile ühisosasid meie ja nende eluviiside vahel, räägime toidust, kliimast äh, ja mõnede jaoks on äh, lumi äärmiselt integreeriv ja ka hirmutav. näiteks äh, teistega oleme rääkinud näiteks tervisest, transpordist ähm, mõnikord Brüsseli trammidki on nende jaoks uus, meie jaoks on see igapäevane nähtus, aga nende jaoks on see midagi uut, sest nende riikides seda ei ole. räägime äh, loomulikult ka spordist, see on hea kommunikatsiooniteema. ja aga alati äh, peame arvestama sellega, et äh, noored vahetuvad iga nädal, nende päritolud on erinevad ning me püüame neid panna natukene äh, omavahel rääkima, et nad tunneksid ka üksteist paremini, need, kes tulevad Lähis-Idast, Afganistanist ja need, kes tulevad Aafrikast ning äh, mõnedel on prantsuse keele või äh, saksa keele äh,, inglise keele algteadmised, mõnedel on saksa keele algteadmised, mõnedel ei ole üldse mingeid Euroopa keelte algteadmisi ja sellisel juhul kasutavad, püüavad nad leida ise teisi ühiskeeli, näiteks äh, Äh, nad võivad üksteisele tõlkida asju ja niiviisi on võimalik nendega vestlusse asuda ja minu kogemused äh, näitavad, et see on äärmiselt rikastav kogemus. Äh, loomulikult on nad pisut kannatamatuvad, kannatamatud, sellepärast et tegelikult nende suureks tasuks on jalgpallimäng suur tänu, see oli väga oluline avaldus, loomulikult usalduse äh, ülesehitamine, enesekindluse äh, arendamine on väga oluline samuti ja suur tänu, et te olete valmis jagama meiega oma kogemusi selle inspireeriva ka äh, projekti äh, raames ja volinikud tulevad teid vaatama, teil on suurepärane projekt ja meil on väga hea meel, et te tulite siia, et teil oli võimalik tulla meie sekka ning anda oma positiivne panus meie konverentsi. ma tean, et paljud inimesed vaatavad ka internetist meie konverentsi, ehkki nad ei saanud kohale lõpuni jääda. suur tänu selle töö eest, mida te olete ära teinud ning selle positiivse näite eest. meie omalt poolt oleme valmis teid aitama, kus aga saame. suur tänu kolleegidele, kes on jäänud lõpuni kohale, suur tänu teie panuse eest, suur tänu meie üritusel osalemise eest, suur tänu kodanikuvabaduste komisjoni liikmetele ning töötajatele tänase ürituse korraldamise ning sellel osalemise eest ning saadame kõik materjalid, mis seda üritust puudutavad, teile hiljem laiali. suur tänu teile teie panuse eest, aitäh!